kõik saaksid taskukohaseid äh, ava-, avaliku sektori teenuseid kasutada, suur tänu ja täname teid, härra volinik Tali, teie osaluse ja panuse eest sellesse arutelusse ning hääletame selle raporti üle ka homme kell kaksteist. tänane istung on nüüd lõppenud, kohtume homme jälle hommikul, teisipäeval, viieteistkümnendal novembril ja